saadud, kas kellelgi on vastuväiteid? protokoll on kinnitatud, lugupeetud kolleegid. kolme kurdi aktivisti Sakine Kanshisi, Leila Söylemesi, Fidan Dogani äh, mõrvamine Pariisis äh, vapustas meid sügavalt ning Euroopa Parlamendi nimel äh, sa-, avaldasin ma ohvrite vanematele me, ka-, kaastunnet, Merefid Andogani äh, vanemad äh, ja lähedased elavad Strasbourgis, on täna siin meiega koos. ma tervitan teid ja, ja avaldan teile meie koja poolt kaastunnet. proua Dogani ja teiste ohvrite surm president ütleb, et on probleeme tõlkega ja palub kontrollida, et kas on probleeme hispaaniakeelse tõlke kuulmisega. proua Togani, proua Kanchisi ja Söölemetsi surm ei tohi jääda karistamata, ma toetan Prantsuse ametivõime äh, selles, et nad on otsustanud teha kõik selleks, et äh, tuua kohtu ette nende mõrvade eest vastutajad lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud äh, proua Tugani lähedased äh,, ma tean, kui raske see teie jaoks on, te olete meie naabriteks äh, siin Strasbourgis ja ma tahaksin teile öelda, et me jagame teie valu. lugupeetud daamid ja härrad, pädevad Itaalia ametivõimud on andnud mulle teada, et äh, Rosario Crocetta on alates seitsmeteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaksteist valitud Sitsiilia regiooni presidendiks ning alates äh, sellest päevast äh, asendab teda proua Francesca Baracciu